kuulutan meie täiskogu osaistungijärgu uuesti avatuks, mille me kaks nädalat tagasi lõpetasime ja protokollid on avaldatud, need on äh, laiali saadetud, kas teil on selle kohta kommentaare, kui kellelgi kommentaare ei ole, siis need protokollid on kinnitatud. meil on terve rida teadaandeid äh, selle täis täiskogu osaistungjärgu alustamiseks. siin Euroopa Parlamendis on inimõiguste kaitsjad Jeemenist. meiega on siin külaliste galeriil proua Amal Pasha, härra Esadin Elasbahi ja proua Tavakol Karman, kes on ajakirjanik, poliitik ja naisajakirjanike, kettideta naisajakirjanike ühingu president, samamoodi nagu ka Jeemeni noorte revolutsiooni organiseerijas. see on väga tähtis asi, mida te teete. viimati nimetatu on üks kolmest naisterahvast, kes kohe-kohe saab selle aasta Nobeli lau-, pre-, rahupreemia oma võitluse eest naiste õiguste tagamisel ma käisin Türgis ametlikul viisil, kohtusin seal pre presidendiga, eh, parlamendiliikmetega, samamoodi nagu ka kodanikuühiskonna liikmetega.